klaus elnök! jó reggelt kvánok képviselőtársaim mindenkinek! Eh, suur tänu kallid kolleegid eh, alustagem uus päev on koitnud viimane istungipäev selle osaistungjärgu ajal ja istung on nüüd avatud. esimene päevakorrapunkt on petitsioonide komisjoni tege-,